El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. lugupeetud kolleegid, volinik, asepresident. ma tahaksin avada tänase sessiooni esimene punkt meie päevakorras on proua Pööringeri raport, see puudutab paremat õigusloomet ning ma annan otse maid äh, sõna raportöörile, äh, proua Keringer-Todenbergile. ma loodan, et te teate, et teil on olemas kuus minutit aega ja te võite seda jagada kaheks, alguses rääkida neli minutit, pärast kaks minutit, aga kui te äh, soovite rääkida kuus minutit otsemaid ja hiljem mitte, siis see sobib ka väga hästi aga igatahes teil on pärast võimalus kaks minutit vastata kolleegide küsimustele. nüüd palun, proua raportöör, sõna teil. suur tänu. suur tänu, härra president. lähimuspõhimõte on üks, mis võimaldab meil tegeleda seadusloomega õigel tasemel, seadused